suur tänu, kolleeg Koosa ning äh, komisjoni nimel saab sõna volinik Mimitsa, palun, teil on sõna. umbes samal ajal eelmisel aastal oli Iirimaa viimane Euroopa Liidu liikmesriik, mis ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. see tähendab seda, et Euroopa Liit ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on nüüd võtnud endale kohustuseks äh, viia ellu äh, endale võetud kohustused, inimesed ei pea kohanema ühiskonnaga või keskkonnaga, vaid äh, keskkonda tuleb kohandada vastavalt inimestele. seda tähendab Euroopa ligipääsetavuse akt ja Euroopa ligipääsetavuse akt saavutab just nimelt need eesmärgid, pärast kolmeaastasi raskeid läbirääkimisi on jõutud nõukoguga kokkuleppele selle tähtsa õigusakti küsimuses. õnnitan kogu südamest raportööri Morten Lõkkekood ja tema kaasraportööre härra Kossat ja härra Taylor tegemist on tugeva paketiga, mis muudab Euroopa ligipääsetavamaks nii elamise kui töötamise seisukohast puuetega inimestele. Euroopa puuetega inimeste akt on üks tähtis osa meie sotsiaalsest tegevuskavast. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal septembrikuus esitasime ambitsioonika ettepaneku selle kohta, kuidas tagada kooskõlastatud üle-euroopaline lähenemisviis, et ÜRO ligipääsetavuse kohustusi täita. lähtusime oma siseturu võimalustest ja Euroopa ligipääsetavuse aktiga lõime me maailma kõige suurema turu ligipääsetavatele toodetele ning teenustele. võrdsed mängureeglid on head Euroopa Liidu ettevõtete jaoks ja sellega muudetakse ligipääsetavad tooted ning teenused taskukohasemaks ning kättesaadavamaks. üle kaheksakümne miljoni puuetega inimese nende hulgas ka mitmed vanurid, saavad selle tulemusena paremini ühiskonnaelus ning tööturul osaleda ning seda võrdsetel tingimustel teistega. Euroopa ligipääsetavuse akt hõlmab erinevaid tooteid ja teenuseid, nagu näiteks telefonid, arvutid, makseterminalid, iseteenindusterminalid, pangandusteenused, elektrooniline kommunikatsioon, sealhulgas ka hädaabi number üks, üks, kaks. juurdepääs audiovisuaalsetele meediateenustele e, e-raamatud e, e-lugerid e, e-tee, kaubandusteenused, transporditeenuste mõningad elemendid, need on olulised tooted ja teenused meie igapäevaelus ning digitaliseerimine mõjutab neid tooteid ja teenuseid üha rohkem seetõttu on Euroopa ligipääsetavuse akt kujundatud selliseks, et see aitab kaasa ka Euroopa sotsiaalsete õiguste samba väljakujundamisele, kaasates puuetega inimesi me kohandame oma eeskirju nii, et need peaksid vastu ka tuleviku proovidele et äh, digitaalne revolutsioon võiks äh, olla katalüsaatoriks sotsiaalsele kaasamisele ning tagatud oleks see, et keegi teistest maha ei jää. Euroopa ligipääsetavuse akti tuleb äh, näha ähm, koostöös teiste Euroopa Liidu õigusaktidega, näiteks avalike hangete direktiiv või elektroonilise kommunikatsiooni seadustik, nendes õigusaktides on äh, ligipääsetavuskohustus, Euroopa ligipääsetavuse akt kergendab nende õigusaktide rakendamist. Euroopa ligipääsetavuse akti mõju aga on laiem, see ei piirdu ainult kitsa reguleerimisalaga, ligipääsetavuse nõuded peaksid olema inspiratsiooniks teistele sektoritele ning ka teistele maailma, maailma osadele. Euroopa tahab piire murda riikide vahel ja inimeste vahel jäägem ka tulevikus liidriks selliste tõkete kõrvaldamisel ning äh, inimeste kaasamisel meie ühiskonda. olen kindel, et te kõik olete valmis Euroopa ligipääsetavuse akti toetama, see muudab miljonite Euroopa kodanike elu, aitäh! suur tänu, volinik Mimitsa ja nüüd kultuurikomisjoni nimel saab sõna äh, kolleeg Ward, palun üle saja miljoni puuetega inimese elab Euroopa Liidus, see kahe tuhande kahekümnendaks aastaks prognoositakse, et see arv kasvab saja kahekümnele miljonile. puuetega inimestel on raskusi ligipääsetavusega toodetele, põhitoodetele, põhiteenustele äh, võrdsetel alustel teiste kodanikega. see tähendab seda, et nad on ühiskonnaelust kõrvale jäetud, nad ei saa kasutada meie jaoks põhilisi tooteid ja teenuseid, mida me äh, sageli peame eneseksmõistetamiseks, eneseksmõistetavaks, nagu näiteks äh, pangaautomaadist raha võtmine, panka minemine, ülikooli raamatukokku, teatrisse minemine, metroo kasutamine, pileti ostmine. me peame puuetega inimeste kogukondade arvamused ära kuulama, kuulama, millised on nende vajadused, lähtuma nende igapäevaelu kogemustest, nii et mitte keegi ei jääks maha, mitte keegi ei jääks kõrvale ühiskonnaelu ükskõik millisest valdkonnast ning selle raportiga püütaksegi seda saavutada. mitte midagi meie kohta ilma meieta, ütlevad minu sõbrad puuetega inimeste hulgast ja ma tean, et nad soovivad head tulemust ning loodavad, et tulemus on parim, kui me hääletame ning me ei tohi neid alt vedada. aitäh, Julie! ja nüüd siis naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel saab sõna austatud kolleeg Estaras Ferrakut. palun, teil on sõna üheks minutiks. paistab, teda ei ole kohal, siis saab sõna järgmine kõneleja. petitsioonide komisjoni nimel saab sõna proua Kuuneva üheks minutiks, palun suur tänu! kuus aastat on möödunud sellest, kui komisjon kuulutas välja, et peaks tulema Euroopa ligipääsetavuse akt. täna me peame hakkama hääletama ja see lähenemisviis on nõrgem kui varem, sellepärast et me ei ole kuulnud äh, puuetega inimeste arvamusi nagu kord ja kohus, me oleme esitanud sadu muudatusettepanekuid, et puuetega inimeste seisukohad äh, jääksid kõlama selles algatuses, aga konservatiivsed jõud hääletasid meie muudatusettepanekud maha ja seetõttu ei ole direktiivi reguleerimisala nii lai, kui me oleksime seda soovinud, meil on vaja paraku veel kuut aastat selleks, et see direktiiv saaks äh, rakenduda nagu kord ja kohus, sellega solvatakse äh, puuetega inimesi ning nende liikumist aga me austame puuetega inimesi ning nende organisatsioone ja seetõttu me ka tulevikus võitleme puuetega inimeste õiguste eest ka tulevikus, kuni kõik tõkked nende teelt on kõrvaldatud. suur tänu. ja nüüd saab äh, fraktsioonide nimel, äh, kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna härra Švab kaheks minutiks, palun. ma tänan, äh, juhataja, volinik, mul on hea meel selle pärast, et me tõesti tegeleme piiride kõrvaldamisega. jah, kaheksakümmend miljonit inimest kannatavad mingi puude käes, mis on kas raskem või kergem ja meil on vaja infrastruktuure Euroopa Liidus ja ka liikmesriikides, et nad saaksid vabalt tegutseda, mis tähendab, et samas, et et me loome raamid, mitte ühesuguseid tingimusi ei sea tootjatele. loome raamistiku ja see on hea, et e, mitte ainult sotsiaalselt ei ole see mõttekas, vaid ka majanduslikult me stimuleerime investeerima sellesse valdkonda. ja tähtis on, et mikroettevõtted on nüüd välja jäänud kohaldusalast, sest see e, oleks liig nende jaoks ja mitte teostatav, aga samas jah, on meil õnnestunud eh, keskkond hõlmata kohaldusalaga, nõukogu ei ole seda soovinud ja see on üks põhjus, miks me peame uue mandaadi ajal sellega jälle hakkama tegelema. kolleeg Senalova, sotsiaaldemokraatia fraktsiooni nimel kaheks minutiks, palun suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. teenuste ning toodete ligipääsetavus ähm, nende toodete puhul, mis on meie paljude jaoks äh, ligipääsetavad, on suur samm puuetega inimestele. kaheksakümmend miljonit puudega inimest on Euroopa Liidus ning nad loodavad sellelt aktilt palju, ootavad sellelt palju. ligipääsetavuse aktiga on olnud seotud paljud probleemid kümme aastat on kulunud selleks, et see ettepanek sünniks, neli aastat on kestnud läbirääkimised ja tegelikult tulemus on selline, et me ei ole päris soovitud tulemusele jõudnud. tulemus on poolik. on saavutatud nii mõndagi digitaalvaldkonnas, aga peaks äh, akt muutma telekommunikatsiooniteenused, makseterminalid arvuti kaudu saadavad teenused kättesaadavaks, aga ühiskonda täielik kaasamine tähendab täielikku liikuvust, võimalust liikuda ühistranspordis võrdselt teistega, käia pangas, poes võrdselt teistega ja selles küsimuses jätab ligipääsetavuse akt soovida. parlamenti kritiseeritakse otsuste eest, mis aga ei ole realistlikud, et, et tegelikult on aga siin äh, liikmesriigid äh, äh, süüdlaseks, nad ei ole valmis võtma kohustusi ligipääsetavuse valdkonnas ja meie sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et tooteid ja teenuseid saaksid kasutada kõik meie kodanikud võrdselt ning äh, minu arvates on see ainus, meie arvates on see ainus võimalus inimesi võide, ühiskonda integreerida täielikult, me peame võitlema selle eest, et kõik need tõkked oleksid kõrvaldatud. suur tänu, Olga, ja nüüd äh, siis äh, kolleeg Tšitnaška Euroopa Konservatiivide Reformistide fraktsiooni nimel. suur tänu jah, mul on hea meel selle üle, et see direktiiv, mida ma niivõrd oluliseks pean, tõesti parandab puuetega inimeste olukorda. ja, ja et me saame hääletada selle üle veel meie ametisoleku ajal siin parlamendis. algusest peale ma olen toetanud seda direktiivi ettepanekut ja koos teiste kolleegidega äh, teinud äh, katseid paremaks muuta seda teksti. ja meie ettepanekud on et selle ettepaneku paremaks küll teinud, aga paraku ei ole see ikkagi meie arvates niivõrd auahne, kui me tahtnuks. ja meie jõupingutused samas ei ole sugugi lõpule jõudnud tänase päevaga ja ma usun, et me Äh, jah, äh, jätkame tõkete kaotamisega. kolleeg Šoltes, palun, Roheliste fraktsiooni nimel. suur tänu. üle kaheksakümne miljoni eurooplase on oodanud pikisilmi seda väga hädavajalikku akti. tahan tänada raportööri hea töö eest, koostöö eest see õigusakt on äärmiselt tähtis, kuivõrd puuetega inimesed, vanemad inimesed selle tulemusena saavad parema juurdepääsu toodetele, teenustele, masinatele. kuid äh, see on ainult esimene samm, see direktiiv ei ole täitnud kõiki meie ootusi, paljud küsimused on jäänud endiseks lahtiseks, äh, hooned, äh, hoon-, hoonete küsimus ja paljud teised, aga tegemist on hea algusega, mis annab põhjust loota, et asjad tulevikus paranevad. me võime teile kinnitada, et Euroopa Parlament saab puuetega inimeste vajadustest aru ning me kõik soovime, et meie ühiskond oleks võimalikult kaasav. suur tänu! kuulsime siis äh, ära, mida on öelda fraktsioonide nimel kõnelejatele, aga nüüd on veel mõned kõnelejad fraktsioonidest, härra Koh, palun. lugupeetud kolleegid, kui ma kakskümmend viis aastat tagasi alustasin oma tööd siin Euroopa Parlamendis, siis puuetega inimes-, puuetud puudustega, puuetega inimesed ei ehitanud üldse mingit rolli, nad olid täiesti nähtamatud. ja ei olnud ka mingeid pingutusi sotsiaalse samba rajamisel, sellest me oleme nüüd üle saanud lõplikult ja me teame, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on Euroopa Liidus sada kakskümmend miljonit inimest, kellel on raskem või kergem puue ja sellele peale me peame mõtlema laevad, bussid, raudtee, juba mõeldakse nende inimeste peale, kes, kellel on piiratud liikumisvõime aga sellest ei piisa, see on lihtsalt täienduseks sellele, mida me oleme välja pakkunud ja näiteks interaktiivsed iseteenindamisterminalid bussijaamades, lennujaamades, raudteejaamades. sellega ei piirdu ka reisiinfo reaalajas. see on juba täna kättesaadav ja mul on hea meel selle üle, et puuetega inimene äh, Eh, nagu iga teinegi, saab kasutada eh, päästenumbrit üks, üks, kaks, sest see kõik on oluline, et normaalsed tingimused puuetega inimeste eluks luua. me peame mõtlema ka tuleviku peale. Eh, mina olen puuetega inimeste interrühma liige ja olen veendunud, asjad paranevad. suur tänu, kolleeg Koch, härra Tanti, üks minut, palun ma tänan, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. Euroopa ligipääsetavuse akt toob käegakatsutavat kasu üle kaheksakümnele miljonile inimesele, kes äh, kannatavad puude või funktsiooniliste piirangute all tänases Euroopas. arvutid, pangandusteenused äh, ja nii edasi peavad nüüd vastama ligipääsetavuse ühtlustatud nõuetele ning ähm, seda kasutatakse, hakatakse kasutama Euroopas äh, online-kaubanduses, äh, pangandusteenuste pakkumise osas, äh, hädaabinumbri kasutamise osas. kõigile peab olema sama hinna eest tagatud võrdne juurdepääs. jah, on muresid, rakendumistähtajad on liiga pikad, hoonestatuse nõuded on jäänud tähelepanu alt praegu kõrvale ja parlament tahtis enamat, aga samas ligipääsetavuse direktiiv, nii ebapiisav kui see ka poleks, aitab tagada õiglasema Euroopa ning põhi, paremad põhiõigused kõige haavatavamatele ühiskonnarühmadele. härra Piedi, proua Piedikainen, palun järgmisena pooleteiseks minutiks. see on oluline samm üle kümne aasta kestnud käeväänamise protsessis äh, inimõiguste, põhiõiguste, puuete õigus, puuetega õigustega inimeste hüvanguks. aga see on alles esimene samm. me peame äh, meie keskkonna muutma selliseks, et äh, see oleks ligipääsetav, nii hoonestatus, eluasemetooted ja mis kõige tähtsam, digitaalsed teenused, mis äh, ähvardavad suure osa inimestest äh, kõrvale tõrjuda. tehnoloogia võib olla inimkonnale suureks võimaluseks äh, ja seda ka puuetega inimestele ja vanuritele, aga samas võib see ka tekitada suuri lõhesid ning isolatsioone. seetõttu järgmised sammud liikmesriikides ja komisjonis peavad aitama tagada seda, kuidas erinevaid tarbijarühmad, puuetega inimesed, vanurid, saaks parimal võimalikul moel kaasata teenuste ning toodete kujundamisse tarbijasõbralikuks, nii et need oleksid äh, kasutat-, kasutamiskõlblikud, äh, sõltumata sellest, kas on äh, liikumispuue, nägemispuue, kuulamispuue või probleeme kognitiivsete äh, võimete valdkonnas äh, või mäluga. me oleme seda nendele inimestele võlgu, me oleme teistele jaoks suunanäitajad, tegutsege. suur tänu ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. kolleeg Stevens, palun üks minut. lugupeetud esimees, kallid kolleegid Euroopas on umbes kaheksakümmend miljonit inimest, kellel on kas üks või teine puue. ja ükskõik mis, mis võib aidata toodete ligipääsetavust, teenuste ligipääsetavust edendada, on äh, samm õiges suunas. mul on väga hea meel, et toodete ja teenuste ligipääsetavuse akti vastuvõtmine on nüüd lõpule jõudmas, see on samm õiges suunas, tõsi, aga see ei ole piisav kui me võrdleme Ameerika Ühendriikidega, siis Euroopa Liit on mahajäämus ligipääsetavuse valdkonnas. Ameerika ja puuetega inimeste akt tõi kaasa tõelise kultuurirevolutsiooni ja mitte ainult ametivõimud, vaid ka eraettevõtted peavad tagama seda, et ligipääsetavus oleks meid ümbritsev reaalsus ja seda nähakse võimalusena, mitte kohustusena ja takistusena. seda Euroopas ei ole ja seetõttu puuetega inimesed põrkuvad vastakuti tõketega, mida ei peaks olema enam ja see tähendab, et nende potentsiaal jääb täiel määral kasutamata ja sellest on kahju. aitäh, härra Stevens. härra Efrits, palun. jah Pole vähimatki kahtlust, me peame ligipääsetavust parandama, et inimesed saaksid toonu-, tooteid ja teenuseid kasutada, iseäranis puuetega inimesed. aga samas, äh, ma ei saa kuidagi teisiti, kuid ma, ma mõtlen selle peale, et võib-olla ei ole kõige õigem vastus ülevalt poolt allapoole surutud äh, õigusakt, vaid kaubandusorganisatsioonid, tootjad, ettevõtted võiksid koostööd teha teha seda tarbija lähedaselt, see oleks võib-olla tõhusam lähenemisviis. tahaksin juhtida veel tähelepanu ühele asjaolule, mida volinik mainis ning mis alati minul paneb häirekellad lööma tulevikukindel lähenemisviis. ma arvan, et tulevikukindluse tagamine ei ole tegelikult võimalik, see on äh, on välja mõelnud müstimüütilised tegelased, kes üritavad äh, tõusuvett peatada. ma arvan, et äh, tulevikukindluse asemel peaksime rääkima paindlikkusest ja teie vastasel korral mõjutate turgu ja, ja ettevõtete tegevust negatiivselt, mitte positiivselt. jah, ligipääsetavust tuleb parandada puuetele, aga tulevikukindluse osas suhtun kahtlusega. kolleeg Marias, palun, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja. jah, nagu öeldi, meil on kaheksakümmend miljonit puuetega inimest Euroopa Liidus. nii kahju kui äh, sellest ka poleks ning äh, sada viiskümmend miljonit vanurit ning me peame võtma olulisi meetmeid selleks, et tagada täielik ligipääsetavus teenustele ja toodetele. me peame arvestama sellega, et puuetega inimestel on probleeme ühiskonnaelus osalemisega, majanduselus osalemisega, poliitilises elus osalemisega Euroopa Liidus ja seetõttu on vaja konkreetseid spetsiifilisi meetmeid meil on terve rida erinevaid raporteid, petitsioonide komisjoni on saanud mitmeid pöördumisi tuhandetelt kodanikelt. mina arvan, et õige oleks see, et kui me lõpp, loobuksime rahastamast selliseid projekte, olgu nad siis avalikud või erasektori projektid, kui projekti puhul ei ole tagatud ligipääsetavus täiel määral. see peaks olema Euroopa rahastamise eeltingimuseks suur tänu, proua Bilbao Barandiko, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik. tahan kogu südamest õnnetleda, õnnitleda kolleeg Martin Löökekood sellepärast, et nõukogu oli äärmiselt piirava lähenemisviisiga, aga sellest hoolimata Mortenil õnnestus parim võimalik tulemus saavutada, saavutasime üle saja miljoni inimese jaoks paremad õigused. praegu nad ei, neil ei ole tagatud võrdne kohtlemine, me peame nüüd siis kinni ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist täiel määral ja see mõjutab transpordisektorit, paljusid põhiteenuseid, digitaalne füüsiline juurdepääs, finantsteenused, pangandus, telefonid e, e-lugerid ja nii edasi ja nii edasi, edasi samuti on üheks suureks saavutuseks see, et hädaabiteenus on nüüd muudetud ligipääsetavaks kõigi jaoks. pean siin silmas hädaabinumbrit üks, üks, kaks. ma arvan, et kahju on sellest, et randadel pakutavad teenused ei ole muuhulgas hõlmatud. ma arvan, et sellised algatused ähm, aitavad meil olla liidrirollis ning seda tuleks teha kõikides valdkondades, mis puudutavad puuetega inimesi suur tänu, see oli vaba mikrofoni voorus viimane sõnavõtt, nüüd on teil sõna, härra volinik. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. oleme saavutanud mõndagi pärast pikka teed, pikki läbirääkimisi nõukogu ning parlamendi vahel. Need läbirääkimised olid intensiivsed, me kõik pidime näitama üles paindlikkust ning soovi kokkuleppele jõuda tean, et paljud teie hulgast oleksid tahtnud, et akt oleks hõlmanud teisigi valdkonda või et meie soovid oleksid olnud ambitsioonikamad. tegelikult äh, komisjoni esialgne ettepanek oligi ambitsioonikam, nii et äh, mõistan suurepäraselt, et te tunnete muret. aga nagu me teame, täiuslik lahendus on äh, pahatihti hea lahenduse vaenlane ning me peame lähtuma sellest edust, mida oleme saavutanud igapäevateenuste ning toodete ligipääsetavust mõjutab kõikide inimeste igapäevaelu. igaüks peaks saama kasu digitaalsest revolutsioonist, mitte kedagi ei tohiks jätta ühiskonnas maha, kui ühiskond muutub. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ligipääsetavuse nõuete muutmine on nii kõhklematult hea ning hädavajalik, et inimesed äh, ütlevad õige pea, et miks seda varem ei tehtud. ma kutsun teid üles Euroopa ligipääsetavuse akti toetama, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik, ja nüüd annan sõna raportöörile. palun, lugupeetud härra Lõkkekool, teil on sõna. suur tänu! suur tänu kõikidele kolleegidele arutelus osalemise eest, kuulasin äärmiselt tähelepanelikult mõttevahetust, loomulikult pärast kolmeaastast sellist protsessi, pärast raskeid läbirääkimisi on tore kuulata teie hinnangut meie tulemusele. jah, poliitikas on alati klaas kas pooltühi või pooltäis ja antud juhul ma pean ütlema, et mina leian, et antud juhul on klaas pooltäis siiski. olen nõus volinik Miimitsaga, et tulemus on hea ja mõnikord äh, võib olla täiuslik lahendus äh, see, mis jääb ohtu hea lahenduse, sellest lähtusin kogu läbirääkimiste protsessi käigus, tahtsin parimat võimalikku lahendust äh, ning praegusel hetkel oleme siis jõudnud siia, kus me lõpuks ometi teeme lõpu kolme-nelja-aastasele tupikseisule, kakskümmend aastat tagasi ei tahetud puuetega inimestele mingisugust kohta võimaldada meie ühiskonnas, aga nüüd äh, täna, selles valguses äh, tänane, tänane ligipääsetavuse akt on tõesti suur läbimurre ja mina arvan, et tegemist on ajaloolise, murrangulise sammuga ning me peaksime kõik tundma rõõmu selle üle, et me võime nüüd pakkuda kaheksakümnele miljonile inimesele või veelgi rohkematele inimestele väärikat igapäevaelu ning äh, ligipääsu toodetele ja teenustele ma tean, et paljud siin sõna võtnud oleksid tahtnud ambitsioonikamat lähenemisviisi, ka mina isiklikult oleksin tahtnud seda, aga olen siiski uhke selle üle, et saavutasime nõndagi palju. ma ei, äh, isegi ei oleks julgenud loota, et võime nii palju saavutada äh, ka äh, liikmesriikides ja kommunikatsioon, kommunik-, komisjonis on olnud meile toetajaid. suur tänu selle suurepärase tulemuse eest ja loodame, et Euroopa Parlament toetab seda tulemust homme. suur tänu meie raportöörile tubli töö eest ja sellega oleme selle arutelu lõpetanud. suur tänu, volinik Miimitsa, et olite täna õhtul siin meiega. hääletus toimub homme. järgmine teema meie päevakorras on nõukogu ja komisjoni avaldused teemal kiireloomuline vajadus koostada kolmandate riikide kohta Euroopa Liidu must nimekiri seoses rahapesuvastase direktiiviga ja ma tervitan volinik Jurovat siin saalis ja annan sõna minister Siotile nõukogu nimel kõigepealt. Just, just Honorable... juhataja, lugupeetud saadikud. kõigepealt ma tahan tänada president Tajanit kirja eest, mille üks hetk me otsime üles õige dokumendi. Yes, yes, yes, I know it, sorry, sorry, sorry non non non non non non non care este president thank you for the presidency asta okei okay, sorry for vabandust juhataja, lugupeetud saadikud, volinik, suur tänu, et kutsusite eesistuja osalema siinses arutelus ja ma alustan sellest, et ütlen kindlalt, nõukogu on pühendunud võitlusele rahapesu vastu ja terrorismi rahastamise vastu. ei ole mingit kahtlust selles pühendumises. eesistuja ja nõukogu e, tervikuna e, jah, mõistavad, e, milline koorem ja kohustus lasub parlamendil, komisjonil ja nõukogul selle teemaga tegelemisel ja üheskoos parlament, komisjon ja nõukogu teevad tihedat koostööd ja on teinud tihedat koostööd viimastel aastatel, et kehtestada eh, tugev režiim, et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ja eriti oleme tugevdanud Euroopa Liidu eeskirju, võeti vastu aastal kaks tuhat üheksateist viimased muudatused rahapesuvastasesse direktiivi, see on hea näide heast koostööst meie vahel. loomulikult on vaja rohkem ära teha meie ühises võitluses. tulen kohe eh, tänase teema juurde nõukogu oli, nõukogu oli vastu komisjoni delegeeritud aktile, millega kehtestatakse väga riskantsed kolmandad riigid. aga see otsus ei tähenda seda, et nimekiri ei oleks tähtsaks elemendiks meie töös, vastupidi. aga selleks, et see instrument oleks mõjus ja kvaliteetne, on vaja koostada nimekiri korralik üleminekuprotsessi kaudu ja seda me ka ütlesime nõukogu avalduses. selleks, et koostada tõhus ja mõjus instrument, eh, tuleb komisjonil oma ettepanek koostada läbipaistvalt, nii et see stimuleerib asjasse puutuvaid riike tegutsema otsustavalt. ja sellepärast nõukogu kutsub üles äh, koostama Euroopa Liidu nimekirja eh, koos viienda rahapesuvastase direktiiviga, mis tugevdab meie võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. lugupeetud saadikud, me oleme ühtsed ja väga pühendunud sellele, et süvendada koostööd institutsioonide vahel ja me tegutseme ka teistel rinnetel peale rahapesu ja terrorismi rahastamise. loodetavasti me viime läbirääkimised lõpule lähipäeval veel ühe tähtsa õigusakti üle, mis puudutab rahapesu ja kus on kirjas ehm, Euroopa finantsjärelevalve süsteemi pakett ja parlamendilegi on see teema ülioluline. nõukogu detsembrikuus möödunud aastal leppis kokku kokku sihipärases rahapesuvastases tegevuskavas selleks, et praegust süsteemi ehm, täiustada ja me vaatame, kuidas on arengutega selles suunas. daamid ja härrad, ma nüüd kuulan huviga teie seisukohti, samuti voliniku seisukohti ja tahan teha tihedat koostööd teiega uue nimekirja osas. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, minister ja nüüd äh, kiireloomuline vajadus koostada Euroopa Liidu must nimekiri kooskõlas rah-, rahapesuvastase direktiiviga. nüüd proua Siot saab sõna, ütleb juhataja. ma tõesti vabandan nüüd Äh, nüüd on sõnajärg hoopis komisjonil proua Juuraval. juhataja, lugupeetud saadikud, suur tänu, et korraldasite selle arutelu niivõrd tähtsas küsimuses ja ma tahan tänada nõukogu, et ka nemad mõistavad, kuivõrd kiireloomuline see teema on. pärast iga terrorirünnakut me jah, kuuleme kõnesid selle kohta, kuidas on vaja tõhusalt terrorismi vastu võidelda. pärast iga pangaskandaali me kuuleme jälle kõnesid selle kohta, et me peame oma finantssektori tervistama ja seda me üritamegi ka äh, kui me koostame riskantsete kolmandate riikide nimekirja, seda me tegimegi, me tuginesime metoodikaga, mis põhineb meie konsultatsioonides mis võeti vastu läbipaistvalt ja ma tahan väljendada sügavat kahetsust, et nõukogu lükkas tagasi selle nimekirja. sest selline nimekiri aitaks meil tõhusat võitlust alustada koheselt. You know. nagu te teate, IMCO komisjon ja mina isiklikult pean väga prioriteetseks rahapesu ja terrorismi rahastamist ja alati ma olen tundnud tugevat toetust siin parlamendisaadikute poolt, kes ka täna on siin kohal. viimastel aastatel me oleme näinud tõsiseid terrorirünnakuid Euroopas ja oleme näinud suuri rahapesuskandaale, mis on toonud nähtavale selle, kuidas organiseeritud kuritegevus kasutab ära meie rahandussüsteemi me oleme väsimatult töötanud selle nimel, et meie süsteemid ja eeskirjad oleksid tugevamad võitluses finantskuritegude vastu, sest need kahjustavad meie kodanikke, meie ühiskonda. kaks korda me oleme ajakohastanud rahapesu vastase võitluse direktiivi ja uue direktiivi võtsime vastu, millega me kriminaliseerime rahapesu ja on tulemas uus direktiiv õiguskaitseasutuste poolt finantsinfo kasutamise kohta ja sel nädalal me oleme läbirääkimiste lõppfaasis ja arutame Euroopa pangandusasutuse reformi ja sellega anname neile suurema rolli finantssektori järelevalve vallas, kui kõneks on rahapesu, tähtis on, et kõik see oleks ka õigesti ellu viidud kõikjal Euroopa Liidus. see delegeeritud akt, mille me võtsime vastu kolmeteistkümnendal veebruaril selleks, et välja tuua need kolmandad riigid, kellel on struktuurilised puudused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses, on üks osa selles meie soovist kaitsta Euroopa finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude eest. paraku see meede ei jõustu ja põhjuse ma juba ütlesin ära alguses. Äh, analüüsiõigust kasutades oli nõukogu vastu märtsikuus sellele meie delegeeritud aktile. nagu ma ütlesin, ma olen pettunud äh, nõukogu otsuse üle ja ma kahetsen, et see teema ei ole arutamist leidnud poliitilisel tasandil nõukogus. seda ei ole teinud ka justiits- ja siseministrid möödunud nädalal nõukogus ega finantsministrid ECOFINis Brüsselis täna. viies rahapesuvastane direktiiv ju otsustati ära parlamendi ja nõukogu poolt kahekesi, et tugevdavad eeskirju kolmandate riikide suhtes, et vaadata, et nad oleks, vastaksid finantstegevuse rakkerühma nõuetele ning eh, finantstegevuse rahapesuvastane töökond tegutseb ja me oleme selle aktiivne liige ja me peame nende töö tulemustega arvestama. samas on tähtis, et me astuksime samme selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantssüsteemi terviklikkust, tuginedes nendele kriteeriumitele, mis on kirjas meie rahapesuvastastes eeskirjades. Due diligence meetmeid tuleb rakendada ja tuginedes oma kogemustele ka Panama dokumentide skandaali õppetundidele otsustasid parlament ja nõukogu ka tegelike omand, omanike struktuuride alast informatsiooni eh, parandada ja see läheb kaugemale kui rahapesuvastase töökonna soovitused, nii et me ei pea lihtsalt kordama nende eh, soovitusi, meil on nüüd eh, juriidiline kohustus vastavalt direktiivi sätetele omaenda ülesandeid täita ja esimest nimekirja koostades me viisime läbi kõigepealt põhjaliku analüüsi tugeva metoodika abil koos liikmesriikide ekspertidega, me tegime seda liikmesriikidega konsulteeriti ka metoodika enda osas. see järgib neid kriteeriume, mis on kirjas direktiivis. komisjon eh, ka oli suht-, konsulteeris kolmandate riikidega kohe pärast seda, kui komisjoni kolleegium võttis vastu dokumendi esialgsete järelduste kohta kahekümne kolmandal jaanuaril kaks tuhat üheksateist. me täielikult eh, pidasime kinni kolmanda riigi õigusest olla ära kuulatud, nii et me jääme oma hinnangule kindlaks ja me julgustame kolmandaid riike üle saama oma puudustest, eh, ära hoidma rahapesu ja terrorismi rahastamist. me ei pane neid ju sinna nimekirja lihtsalt sellepärast, et me tahame seda teha, vaid et nad eh, tõesti eh, ei oleks riskantsed meie finantssüsteemile ma olen nüüd valmis järgmisena pidama läbirääkimisi poliitilisel tasandil teiega ja nõukoguga ja arutama, kuidas edasi liikuda. me tahame täita oma õiguslikku kohustust, mis meile panna, paneb rahapesu vastane direktiiv. meil on vastutus selle direktiiviga kaitsta oma kodanikke ja Euroopa Liidu finantssüsteeme ohtude vastu, mis tulenevad rahapesust ja terrorismi rahastamisest. mis puudutab ajakava, ma palusin, et kolleegium annaks mulle võimaluse lõpule viia äh, selle nimekirja vastuvõtmine teie mandaadi ajal veel. aga selleks äh, ma pean rõhutama veel kord, et ma väga sõltun teie toetusest. suur tänu, volinik. nüüd me kuulame ära fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Veber suur tänu, juhataja, volinik nõukogu esindaja, me oleme kõik ühel meelel selles, et võitlus rahapesu vastu nõuab musta nimekirja. see sunnib kolmandad riigid ka järele andma ja tähtis on, et see nimekiri oleks ka usaldusväärne jah, eh, meie siin parlamendis ka lükkame delegeeritud akti lähenemisviisi siin nimekirja koostamisel tagasi, me oleme öelnud, et ei piisa sellest, et eh, kopeerida rahapesuvastase töökonna eh, nimekirja, vaid omaenda nimekiri tuleb meil koostada, see on see, mida me siin parlamendis alati oleme nõudnud. see nimekiri loomulikult ei ole ideaalne, võib küsida, miks selline riik nagu Venemaa ei ole veel sattunud sellesse nimekirja ja loomulikult nõukokku viitas ka teatud protseduraalsetele probleemidele, et kuidas see nimekirja satutakse, kuidas sealt välja saab. jah, me võime selle üle arutleda, aga põhjus, miks nõukogu selle nimekirja tagasi lükkas, ei olnud lihtsalt formaalne, vaid eh, siin olid sisulised aspektid ka tihti me oleme kuulnud viimastel nädalatel argumenti, et ühte või teist kolmandat riiki ei tohi sinna nimekirja panna, sest tegemist on meie tähtsate liitlastega. kui me nüüd tugineme sellele argumentatsioonile, siis pole see nimekiri üldse usaldusväärne ja e, kui mõni kolmas riik e, teeb sellist tugevat lobitööd e, Euroopa Liidu liikmesriikides, siis kaob ta varsti sealt nimekirjast ja sellisel juhul on see nimekiri mõttetu, nii ei tohi lasta sündida ja tulemuseks on see, et Euroopa finantssektor eh, jääb kaitsmata rahapesu ja terrorismi eest ja organiseeritud kuritegevuse eest. see, et pangandusjärelevalveasutusele antakse uued volitused võitluses rahapesu ja terrorismi vastu, on hea, aga samas jääb lahtiseks see, et et kuidas me ikkagi nimekirjas kokku lepime. tähtis on, et komisjon teeks nüüd võimalikult kiiresti uue eh, ettepaneku ja ma palun, et nõukogu selle heaks kiidaks. suur tänu. nüüd sotsiaaldemokraatide poolt proua Komes. jah, Euroopa Komisjon esitas nüüd nimekirja kolmandates riikides, kes on probleemiks, kui kõne all on rahapesu ja terrorismi rahastamine ja tugineb äh, see äh, komisjoni hinnangutele. nüüd rahapesuvastane viies direktiiv äh, on ülioluline dokument, millega me võitleme maksudest kõrvalehiilimise vastu, offshore firmade vastu Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu. komisjon on nüüd oma töö teinud, parlament oli nõus, aga nõukogu hävitas selle töö tulemused ja liikmesriigid on blokeerinud selle nimekiri, nimekirja. jah, ja siis alati öeldakse, et Brüssel on see, kes igasugused lahendused nurjab, kes see on siis, kes tagant praegu tõukab terrorismi, see on nüüd nõukogu olnud. jah, ja mängus on nende eh, huvid ja surve mitmetelt režiimidelt, president Trumpilt ja Saudi Araabialt. jah, volinik Jurjeva, ma tõesti eh, austan teid teie järjekindluse eest, teil on meie toetus olemas. suur tänu, ECR-i nimel üheks minutiks härra Päket. suur tänu. Euroopal on nüüd sündinud uus maksuparadiiside Eh, must nimekiri. komisjon on oma töö hästi ära teinud, see võib niisugusel parem olla, aga see on hea ja kaks nädalat tagasi parlamentki eh, käis välja oma nimekirja ja Belgia oli seal kirjas ja mingit eh, metoodikat ei kasutatud selle nimekirja koostamisel. nüüd on meil see uus nimekiri ja me räägime sanktsioonidest. Euroopa pangad peavad eh, veel täiendavalt eh, tehinguid kontrollima, sest see on väga oluline, et võidelda maksupettuste vastu tõhusalt, nii et me toetame teid. minu partei on aastaid seda nõudnud ja me jätkame oma võitlust. suur tänu ALDE nimel, härra Torvalds, kaheks minutiks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 meil on olnud nimekirju, mitmeid nimekirju, aga mitte kunagi ei ole meil õnnestunud asju äh, korda saada ja nüüd võib, äh, loen ma seda nimekirja ja ma ei saa aru, miks me mõned riigid oleme valinud, mõnede riikide puhul ma saan aru, aga mõnede puhul on meil äh, täitsa üllatus, meil on olnud terve rida erinevaid finantsskandaale ja mõned asjad jäävad endiselt samaks nagu varem Äh, nimelt asjad on seotud alati Venemaaga. ja need inimesed, kes äh, samas äh, on selle nimekirja koostanud, ei tunne Vene süsteemi hästi, mina olen kuus aastat seal veetnud ning ma olen väga üllatunud, nähes, et seda probleemi ei võeta tõsisemalt. tegelikult võib öelda, et alati, alati on Venemaa puhult, poolt olnud mingisugust raha röövimist, varastamist olnud äh, alati, kõikide finantsskandaalide puhul on see välja tulnud äh, ning äh, samas Venemaa ei ole selles nimekirjas. kas see tähendab tõesti, et see, te isegi ei kaalunud seda võimalust? see ei ole ju tõsiseltvõetav. raha tuleb alati tagasi. aga probleem <laughs> seisneb selles, et me ei pööra tähelepanu sellele, mis Venemaal toimub ja kui me seda ei tee, siis rahvas meid enam ei usalda, me peame aga usalduse tagasi võitma ning käituma nagu kord ja kohus rahvusvahelisel areenil. meie kodanikud peavad meid usaldama ning mõistma, et me tõesti võtame tõsiselt võitlust rahapesu vastu ning oleme mak maksuparadiiside vastu, aitäh. ma tänan. nüüd Roheliste fraktsiooni nimel poolteist minutit härra Kiigolt ma tänan. see, mis siin viimastel päevadel toimunud on, on tõesti naljakas. nõukogule peab selgelt ütlema, me metoodikas leppisime ju koos, leppisime koos kokku, komisjon ütles selle ja kuid keegi metoodilisi etteheiteid ei teinud, aga siis, kui nimekiri teatavaks sai, siis äh, selgus, et äh, Panamast, Ameerika jurisdiktsioon, isegi Saudi Araabiast hakkasid reageeringud tulema ja äkki hakati kritiseerima metoodikat. see ei ole üldse usaldusväärne kriitika ega usutav kriitika. komisjon hindas need riigid läbi ja e, praegu keegi ei ole konkreetset kriitikat teinud, lihtsalt nimekiri kriisutakse läbi ja kuidas me siis edasi talitame ärgem andkem järele. komisjon juhtis tähelepanu sellele, et eh, näiteks Venemaa, Aserbaidžaan ja Araabia Ühendemiraatide osas ei ole veel hindamine lõpule jõudnud, need on riigid, kus on suured probleemid, nii et analüüs peab nende osas jätkuma. meil on võib-olla vaja lühemat nimekirju, mis on puhastatud problemaatilistest riikidest, aga seal oleksid tõesti kõige suuremad patustajad ja see nimekiri tuleb avaldada ja siis ka kodanikud kuulevad selle teema kohta, nad on selle ära teeninud. suur tänu. kuue NGL-i fraktsiooni nimel härra Kaafi jah, meie ees on üks kõige tugevamaid näiteid selle kohta, mida toob lobitöö eh, nõukogus. see uus eh, must rahapesuvastane nimekiri ei ole sugugi ideaalne, eh, aga suur osa finantsskandaale tegelikult on olnud Euroopa pankade osalusel viimastel aastatel ja nõukogu vastuväited on poliitiliselt motiveeritud, nad sekkuvad protsessi, mis peaks olema sõltumatu ja eriti mures ma olen sellepärast, et Saudi Araabiat ja USA-d kaitsevad Euroopa Liidu liikmesriigid, aga see tähendab seda, et nende finants- ja kaubandussidemed USA ja Saudi Araabiaga on niivõrd tugevad. jah meil on vaja kiiresti seda musta nimekirja, meil on vaja ka meetmeid, et korporatsioonide ja riikide lobitööle piir panna ja tagada, et me oleme tõesti lobitöö osas täiesti läbipaistvad. suur tänu. EFTD nimel härra Coburn, poolteist minutit. mikrofon, palun. suur tänu, härra president Euroopa ametivõimudel on kinnis mõte seoses rahapesuga. karta, kardetakse, et keegi tennib lisasendikese. iga hetk päeval või öösel leitakse võimalus, kuidas maksudest kõrvale hiilida, me peame lihtsalt seda minimeerima ja edasi liikuma. me ei saa risti lüüa iga ärimehe või naise süüdistades neid rahapesus mõttetult kui nad peavad kogu aeg tõestama, kus nad selle raha said. äriinimesed peavad saama võimaluse luua töökohti. Ühendkuningriigis see õnnestus, meil on tööhõiv või tööpuudus väga madal, Itaalias ja mujal on see kõrge, seega rikkuse ja töökohtade loomine, bürokraatia, ja kasvades ainult väheneb, seega meil ei ole vaja mingit sotsialistlikku kadedust, mida tuntakse rasket tööd tegevate ärimeeste ja naiste suhtes. kas te tahate, et me kõik oleksime mingid äh, üksteise järel luuravad äh, riigid? Ühendkuningriigil on immuunsus isegi pärast Brexitit. me, Ühendkuningriigi jaoks on justkui ühed reeglid, teistele teised. suur tänu ENF-i nimel, härra Borghesio, üks minut. aitäh. see, mida me praegu näeme, on päris muljetavaldav etendus riigid justkui mängivad kaarte, riike lisatakse nimekirjadesse, võetakse neid sealt ära, mis näitab, et Euroopa Liidu sekkumine on nii suvaline, keegi ei taha sellega tegeleda, kuigi teema on tõsine. meenutaksin neid peamisi vilepuhujaid, näiteks Genfi uimasti vastase võitluse amet, mis ütleb, et äh, rahapesu ja uimastikaubandus äh, toetub pangasüsteemidele ning ka, mis puudutab ka erinevaid offshore ettevõtteid, kuidas on võimalik, et Euroopa Liit ründab kõiki neid riike, mis lubavad rahapesu ja neid maksuparadiise? Äh, kurjategijad, terrorismi rahastamine, uimastikaubandus. mida me ette võtame, meenutan teile, et see viies direktiiv loob võimaluse kasusaaja omanike osas. suur tänu, me peame peatuma, Luksemburg näiteks kas te olete kindel, et meie riik riikides on võimalik, kõneleja katkestatakse, suur tänu. nüüd on fraktsioonide esindajate voor lõppenud, palun pidage ajast kinni, me oleme natukene ajast maha jäänud. nüüd saab sõna härra Rosati, poolteist minutit. kõigepealt ma tahaksin tänada volinik Jurovat selle eest, et nad on pakkunud Euroopa kodanikele seda, mida me oleme pikka aega soovinud, nimekirja riikidest, kes suhtuvad liiga kergekäeliselt rahapesu teemasse. ma tunnustan volinikku selle algatuse eest. samal ajal ma tahaksin öelda kolleegidele, et meie fraktsioonis on meil väga kahju, et nõukogu oli vastu komisjoni delegeeritud õigusaktidele eelmisel neljapäeval, sellest on tõesti väga kahju, sest see must nimekiri riikidest, kes ei soovi koostööd teha, on väga oluline meie terrorismivastases võitluses ja rahapesuvastases võitluses. nüüd on raske mõista, miks nõukogu seda takistab kuigi ma tervitan seda uut metoodikat, ma eeldan, et komisjon täiendavates hinnangutest arvestab ka taksid kolme järeldustega, eriti mis puudutab Venemaa rolli. kõik peamised rahapesuskandaalid praeguse parlamendi ametiaja jooksul olid seotud kas Venemaa raha või Vene kodanikega Euroopa kodanikud eeldavad, et me võtame aktiivse rolli rahapesu vastases võitluses ja seetõttu kutsun üles volinikku jätkama seda tööd ning tulema välja uue delegeeritud õigusaktiga selles vallas. suur tänu. nüüd härra Lopes Aguilar, üks minut, palun. suur tänu, volinik Jurova praeguse parlamendi ametiajal oleme korduvalt tundnud kahjumeelt selle üle, et nõukogu blokeerib seda nii olulist õigusakti. aga kui me vaatame, mida me oleme saavutanud rahapesuvastases võitluses ja terrorismi rahastamise vastases võitluses, siis seda ei olegi vähe. me ei peaks alahindama seda, mida me oleme saavutanud, viies rahapesuvastane direktiiv, mis on heaks kiidetud ning ka direktiiv karistusõiguse vallas, mis on väga olulised tööriistad saavutamaks edu ning sotsiaaldemokraadid on alati toetanud neid algatusi jõuliselt. TAKS kolmes, kus mina ka osalesin Panama dokumentide uurimises, komisjon ärge andke järele nõukogu survele lahjendada neid õigusakte. komisjon, jääge endale kindlaks, eriti kui me räägime rahapesuvastasest võitlusest ja terrorismi rahastamisest. see on äärmiselt oluline. täna viisteist aastat tagasi Hispaania kannatas kõige kohutavama terroristliku rünnaku käes, me peame jääma endale kindlaks. suur tänu, proua Sargentini, üks minut, palun. aitäh, president. ma ei tea, kas minister mõistab kõiki keeli või ta lihtsalt ei jälgi meie arutelu sest kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki on pahased, siis komisjon tegutses ja mina olin raportööriks, mis puudutas terrorismi rahastamist ja rahapesuvastast võitlust ning nõukogu ütles, et me ei tegutsenud piisavalt kiiresti arvestades Bataclani ja Charlie Hebdo rünnakuid, aga parlament on nüüd väga üllatunud, et komisjon teeb täpselt seda, mis vaja, tegeleb rahapesuvastase võitlusega, aga teie ütlete, et me ei mõista kodukorda. võib-olla te peaksite meile täpselt selgitama, mis on probleem seoses Saudi Araabia ja Panamaga ja miks neid riike ei ole seal nimekirjas? aitäh aitäh, härra Urban Crespo, üks minutit. aitäh, president.